meid struktuurimuudatusi. meil on vaja rohkem tööhõivet, rohkem majanduskasvu. peame looma töökohti, looma ühise strateegia. president palub kõneleja natukene aeglasemalt rääkida, vabandust, ütleb kõneleja meil on vaja ka majandusjuhtimine üle vaadata, meil on vaja rohkem läbipaistvust majandusjuhtimises, meil on vaja selgeid statistikaid ja meil on vaja stabiilset kriisi mehhanismi. Euroopa Liit peab kodanikke toetama. kriis puudutab kõiki, mitte ainult üksikuid riike, jah, seal on võib-olla seda kriisi kõige paremini näha. meil on vaja koordineeritud meetmeid ja solidaarsust meie Hollandi kolleeg järgmisena.